So, liebe kolleeg-. kallid kolleegid. mul on väga suur rõõm endise kultuurikomisjoni esimehena teid täna tervitada meie asutaval koosolekul. näen siin palju tuttavaid nägusid, aga tervet rida uusi nägusid ka. Teile kõigile tere tulemast ja ma loodan, et töö kultuurikomisjonis ka järgmise viie aasta jooksul toimub heas ja konstruktiivse äh, koostöö vaimus, nii nagu me seda tegime ka viimase viie või tegelikult kümne aasta jooksul, millal mina olen olnud kultuurikomisjoni liige. ma kuulutan kõigepealt äh, koosoleku avatuks ja meenutan kõikidele saadikutele, et äh, intranetis kantakse seda koosolekut üle. ja tänase koosoleku eesmärgiks on valida siis kultuurikomisjoni esimees ja neli aseesimeest vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kolmteist. ja kõigepealt peame me valima esimehe ja pärast seda valime siis neli aseesimeest. meil on täna tagatud tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse, välja arvatud taani keel ja iiri keel. Lähemegi nüüd kohe esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, esimehe valimine. mulle on teada antud, et äh, asendusliikmetest võtavad hääletusel osa kolleeg Sovko, kes asendab kolleeg Adimovi, kolleeg Bernhuber, kes asendab kolleeg Polakit, kolleeg Kohut, kes asendab Hannes Haiderit ja kolleeg Kolaja, kes hääl asendab kolleeg Nitsast ja kolleeg Kohvilt, kes asendab kolleeg Šambuud. kolleeg Baltasaar, kes asendab kolleeg Gian Antoniot. kolleeg Mobarik, kes asendab kolleeg Slabakovi kas on veel asendusliikmeid, kes asendavad täisliiget ja on siin kohal? kuulsin, et härra Polak on kohal, see tähendab seda, et tema asendaja ei saa hääletada. kas on veel asendusliikmeid, kes täisliiget asendavad? ei siis meenutaksin fraktsioonidele, et nad peavad äh, juhatajat teavitama muudatustest enne, kui hääletus avatakse. nii et kui siin liikmete koosseis muutub hääletuse ajal, siis palun andke sellest kindlasti sekretäriaadile kohe teada. siis peame vaatama, kas kvoorum on olemas, vähemalt kaheksa liiget peavad olema kohal Nad on ilmselgelt kohal, meid on rohkem kui kaheksa, nii et me võime hääletama asuda. ja nüüd palun äh, nimetada kandidaate esimehe kohale. kolleeg Šoidrova, palun. aitäh, esimees, mul on suur au välja pakkuda Rahvapartei fraktsiooni nimel oma kolleeg Sabine Verhaien Äh, esimehe kohale siis. aitäh! Sabine Verhaien on kultuurikomisjoni täisliige. tema fraktsioon on tema kandidatuuri üles pannud ja ma eeldan, Sabine, et finantshuvide ja käitumisjuhistega seotud deklaratsioonid oled sa ka korralikult täitnud. väga hea. siis kas on veel kandidaate? ei ole. Sabine, sa kandideerid, jah? sa oled nõus kandideerima, kuna meil on ainult üks kandidaat esimehe kohale, siis ma teen ettepaneku, et me lihtsalt ühise heakskiidu nimel, äh, ühise heakskiidu korras äh, kinnitame ta esimeheks.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 I also would like to say thank you to all of you uh.... ka mina tänan teid kõiki, aitäh selle usalduse eest selle ametiperioodi alguses. ja ma loodan, et samamoodi nagu ka minevikus jätkame selle konstruktiivse rahumeelse koostööga. ma arvan, et koostöö viimastel aastatel on olnud väga hea olen olnud juba pikalt selle komisjoni liige ja on alati olnud suur au olla siin lihtsalt tavaliige, koordinaator ja nüüd esimees ja ma tõesti loodan, et ma saan anda siis oma panuse selle sõbraliku töö jätkamiseks. So Äh, äh, nüüd läheme esimeste valimiste juurde, kõigepealt esimene aseesimees. mulle anti teada, et äh, hääletusel osalevad asendusliikmed, kelle proua Kammer-Evert üles luges, kas selles on midagi muutunud? ei. siis saame jätkata. tahaksin teile meenutada, et enne igat hääletust äh, tuleb mulle siis teada anda, kui osalevates liikmetes on midagi muutunud. nüüd, äh, kuna midagi ei ole muutunud, siis äh, koorum on olemas ja palun nüüd kandidaati esimese, esimese aseesimehe kohale. sooviksin kandidaadina esitada kolleegi äh, Roheliste EFA fraktsioonist äh, Romeo Franz. kolleeg Romeo Franz, äh, kelle välja pakuvad rohelised vastavalt toontisüsteemile. ta on kultuurikomisjoni täieõiguslik liige, fraktsioon Rohelised nimetasid ta ja ta finantshuvide ja käitumisjuhise deklaratsiooni on ta korralikult täitnud. ka on täitnud, jah, on täitnud. kas kandidaat on nõus kandideerima? ja hea meelega. kas on veel kandidaate? ei. kuna on ainult üks kandidaat, siis ma teen ettepaneku, et ähm, ühise heakskiiduga lihtsalt kinnitame kandidaadi ametisse. palju õnne ja loodan, et koostöö komisjonis kujuneb edukaks. Te võite ka kohe siia üles tulla oma kohale. So, dann kommen wir nun edasi. teine aseesimees jällegi osalejate hulgas muudatusi ei ole. meenutan veel kord fraktsioonidele, et enne hääletust peate teada andma, kui äh, valijate osas midagi muutub. kvoorum on ikka veel koos. ja nüüd äh, palun kandidaati teise aseesimehe kohale. vastavalt Tonti süsteemile peaks see koht minema ECR fraktsioonile um,. So on uh, behalf of the ECR ECR fraktsiooni nimel tahaksin teise aseesimehe kohale välja pakkuda Taatse Melbarde, kes on endine Läti kultuuriminister ja Läti kult-, rahvusliku kultuurikeskuse juht. ta töötas ka British Councilis Lätis, tegeles kultuuripoliitiliste küsimustega ka kultuuriministeeriumis. ta on ka Läti UNESCO rahvusliku komisjoni üks juht olnud ja on siis äh, aidanud kaasa koostööle Läti ja UNESCO vahel. aitäh Äh, ka kandidaadi tutvustamise eest, tegemist on uue liikmega, nii et oli tõesti väga hea, et saime väikese ülevaate selle kohta, keda me valima hakkame. kandidaat äh, proua Melbarde, kas ma hääldasin teie nime õigesti, küsib esimees. <laughs> tegemist on äh, täisliikmega ESE fraktsioon on ta nimetanud ja finantshuvide ja käitumisjuhistega seotud deklaratsiooni on ta korrektselt täitnud. kas te võite seda ka ise kinnitada? jah ähm,. Ich darf die Kandidatin im- küsin kandidaadilt, kas te olete valmis kandideerima? jah jah suurema heameelega. kuna on ainult üks kandidaat, siis ma teen ettepaneku, et ühise heakskiiduga lihtsalt kinnitame proua Melbarde ametisse. Ja, dann darf ich auch Sie zu Ihrer Wahl beglückwünschen. palju õnne teile ja ootan juba head ja konstruktiivset koostööd teiega ja palun tulge siia üles poodiumile. nüüd on meil vaja valida veel kolmas ja neljas aseesimees, kuna aga alguses juba eelnevalt toimus siin arutelusid selle üle, kas tondisüsteemiga oleme nõus, teeksin ma ettepaneku, et katkestame hääletuse ja järgmisel komisjoni koosolekul jätkame hääletust selleks, et fraktsioonidel oleks võimalik äh, nõu pidada ja kokkuleppele jõuda. selleks, et kohe alguses, ametiperioodi alguses me ei hakkaks siin konflikti ja rahulolematusega tööd, et oleks siis mõlemal poolel võimalik mõistlikud kandidaadid välja pakkuda ja võib-olla ka eelnevalt läbirääkimisi pidada, kuna alles täna hommikul tuli välja, et teatud kandidaatide suhtes on suur vastuseis. nii et ma paluksin, et me nüüd kandi-, äh, ma isegi mitte ei palu, vaid ma lihtsalt lõpetan hääletuse ja jätkame siis ülejärgmisel nädalal. Petra jah, põhimõtteliselt mul ei ole mitte midagi selle vastu, sest ma arvan, et on tõesti tähtis, et äh, stardipauk oleks korralik, aga ma tahaksin teada, kas kodukorras on see lubatud või kas sellega on tegelikult kogu asutav koosolek kui selline tühine. ma arvan, et seda tuleks enne välja selgitada, mitte et pärast tekib meil pahandusi ja selgub, et me ei olegi tegelikult oma tööd alustanud ja kõik, mida me tegime, peame uuesti tegema. Äh, äh, lugu on selline, et kodukorraga on see lubatud, sest kui esimees, üks aseesimees on valitud, siis on öö, ähm, töö käima lükatud, aga äh, edasilükkamise üle peab komisjon otsustama. tegin ettepaneku ja palun selleks, et rahumeelset stardipauku tagada, teen siis ettepaneku et ülejärgmisel nädalal Brüsselis, kui meil nagunii koosolek toimub, siis me jätkame aseesimeeste valimisega. me hääletame nüüd selle üle, kas keegi on selle ettepaneku vastu. kas keegi jääb erapooletuks? siis lükkame me ülejäänud aseesimeeste valimise edasi järgmisele koosolekule, mis toimub teisipäeval, kahekümne kolmandal juulil üheksa null null üheksa kuni kaksteist kolmkümmend ja viisteist kuni kaheksateist kolmkümmend. kakskümmend kolm äh, alles, kahekümne teisel ei toimu koosolekut. Äh, üks hetk siiski, veel mõned punktid. tahtsin kolleegidele veel infot anda, et viieteistkümnendal juulil järgmisel esmaspäeval üheksateist kuni kakskümmend üks null null toimub kultuurikomisjoni koordinaatorite esimene koosolek ja tahaksin teile veel meenutada, et teil on tervituspakett paika pandud, äh, kokku pandud, äh, mis on mõeldud siis kultuurikomisjoni liikmetele ja kus on palju huvitavat infot äh, juba tehtud töö kohta. näete siin neid brošüüre. oma postkastidest leiate te selle paketi. nii et te saate siis sellega tutvuda. tooge postkastidest ära ja nüüd tänan ka tõlke, ütleb proua esimees. tõlgid tänavad oma kuulajaid. eeldan, et meie konstruktiivne koostöö jätkab ja et kahekümne kolmandal saame jätkata aseesimeeste valimisega. suur tänu teile!